toetuseks väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ning äh, laiendada äh, valikut ja parandada äh, lepingute kvaliteeti meie tarbijate jaoks. suur tänu, proua Reding! sellega on arutelu lõppenud ja homme kell kaksteist on hääletus. järgmine päevakorrapunkt on Äh, proua Nadja Hirši raport, mis puudutab koostööd kutsehariduse ja kutsekoolituse valdkonnas, et toetada Euroopa kakskümmend kakskümmend aasta strateegia rakendamist. kohe sõna raportöörile neljaks minutiks. Äh, äh, proua Wallis, kas teil on mingi protseduuriline küsimus? tegelikult on kolmapäeval see ma pean vabandama ja parandama ennast, tõesti hääletus on kolmapäeval see oli mul siin tegelikult olemas, aga ma lugesin siit valesti välja, et homme. niisiis, kolleeg Hirš, neli minutit. ma tänan, härra president, volinik. homme me hääletame eh, eh, Euroopa kutsehariduse koolituse valdkonnas tehtavat koostööd. aga ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, kuivõrd suur on praegu Euroopa Liidus noorte hulgas tööpuudus, meil on naised alahõivatud töökohtadel ning samuti on alahõivatud puuetega inimesed, neil on raske leida tööd. nüüd Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgik on suurendada äh, nende inimeste hulka, kes praegu ei tööta, aga kes saaksid töötada. et Euroopa Liit tuleks toime oma väljakutsetega globaliseerumise ka seoses. nüüd kõige tähtsam on kutsehariduse ja kutsekoolituse kõrge kvaliteet ja te teate, et seda on arutatud Kopenhaageni protsessi raames ja pärast Brüke kom-, teatises kommünikees räägiti samuti sellest. nüüd, kuidas saavutada see, et eesmärgid, mis seal on seatud, eriti seoses kakskümmend kakskümmend strateegiaga, et noortele tõesti luua võimalus saada kut-, see eh, õpe, kutsekoolitus teistes liikmesriikides ka, mitte ainult oma koduriigis. nii et loodetavasti tulevikus mm, eh, need, kes on saanud väljaõppe eh, teistes liikmesriikides, on ka osake Euroopa Liidu tulevasest tööturust tervikuna demograafilised muutused toimuvad meil ja me teame, et inimesed tahavad ja saavad tänapäeval kauem töötada kui varasemal ajal. vaatamata sellele, nad vananevad, on nad töövõimelised ka vanaduses. aga selleks, et nad saaksid äh, töötada edasi, äh, on neil vaja ka võib-olla täiendada oma kvalifikatsiooni. praegu aga äh, on väga väike hulk inimesi kaasatud pidevasse täiendõppesse ja tähtis on äh, kaasata nüüd töötajad täiendkoolitusse ulatuslikumalt, et tõesti tekiks meil elukestev õpe. aga selge on see, et selline õpe tuleb korraldada paindlikult ning täiendkoolitus peab toimuma paralleelselt töö- ja pereeluga, mis tähendab seda, et et täiendkoolitust tuleb pakkuda paindlikult. ma arvan, et me peame olema teadlikud sellest, et ülikooli tasandil meil on ju käivitunud Bologna protsess ning meil on vaja samasugust kava ka eh, kutseharidusele ja mobiilsusele. jah, sellised kavad on ka juba olemas, aga paistab, et keegi neist suurt midagi ei tea. tuleb mõista, et kutseharidus ja täiendkoolitus on ülimalt olulised ja ma tänan nüüd siinkohal kõiki, kes aitasid mul minu raportit koostada, kus neid küsimusi käsitletakse. ma tänan, nüüd on meil vaba mikrofon. proua Papadopolo saab kõigepealt sõna. Ως κοιόδηση συγγήτρια χαιρετίζω την έκθεση Hirsch γιατί τονίζει τη σημασία για συνεχή ικανότητα για μας ma tänan. ma olin meie fraktsiooni raportöör ja ma tervitan seda raportit, kus rõhutatakse seda, et tuleb meetmeid rakendada ja silmas pidada, et ka haridus on valdkond, kus me peame olema konkurentsivõimelised meil on vaja kaasata noored, naised ja puuetega inimesed paremini eh, meie tööturule. nüüd eh, strateegia kakskümmend kakskümmend eh, eesmärgid tuleb saavutada sihipäraste programmide kaudu ja ära hoida see, et inimesed lihtsalt kukuvad välja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 investeerimine haridusse on tulevikuks väga tähtis. Eh, noorte tööpuudus Euroopa Liidus on kakskümmend protsenti praegu ja kuusteist protsenti mõnedes riikides, aga mm, näiteks Portugalis nelikümmend protsenti kukub koolist välja mm, enne kooli lõpetamist ja sellepärast on elukestev õpe väga tähtis töötajad peavad teadma, et kui nad kogu elu õpivad, siis see tagab neile töö, aga selline eh, võimalus õppida peab olema neile kõikidel elu eh, etappidel kättesaadav, hoolimata nende sissetulekutest. meil on vaja töötada ka liikuvusega ning seda nii kutsehariduse vallas, aga ka täiendkoolituse vallas peab olema suurem mobiilsus ja tuleb tunnustada vastastikku kutsekvalifikatsioone. ja nüüd proua Tantšila vaba mikrofoni vooru lõpetuseks. ma tänan Euroopa Liidu ees on suur väljakutse, nimelt noorte tööpuudus ja Euroopa Liidu tasandil tuleb rohkem rõhku panna sellele, et mm, noored lõpetaksid kooli. E, uute töökohtadel töötajad vajavad uusi oskusi ja pädevusi, ainult nii püsivad nad tööturul ja tulevikus muutuvad need teemad veelgi aktuaalsemaks. ja sellepärast on ka liikuvus hariduse vallas väga tähtis ning täiendkoolitus on oluline eh, kogu maailmas. tähtis on täiendkoolituse võimalus ka piiriüleselt, rahvusvaheliselt meil on vaja muuta mõttelaadi ja hea seista selle eest, et tõesti kõik annaks oma panuse Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisse. Eh. Äh, siiski üks sõnavõtja. proua Turunen, suur tänu Äh, tegemist on väga hea raportiga, tahaksin öelda, nii nagu teisedki, et pidagem silmas, millises kontekstis see raport äh, täna avaldatakse, meil on üldine noorsookriis siin Euroopas, noorte töötus on üüratu ja, ja noored peavad Euroopa Liidust välja reisima selleks, et tööd leida põhimõtteliselt äh, ja see on tõesti väga suureks ohuks meie majandusele. ja pidagem meeles ka seda, et me oleme seadnud endale ühised eesmärgid ka kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seoses haridusega ja me tahame suurendada oma konkurentsivõimelisust, me tahame koolitada välja selliseid inimesi, keda meil on vaja ja me peame uutele põlvkondadele looma võimalused töökohtadeks, võimalused äh, hariduseks ja, ja töö saamiseks ja see on väga oluline, tegemist on ühise ülesandega ja seetõttu me peame tagama kvaliteetse hariduse, hariduse juhendamise, piiramise, me peame piirama koolist väljalangemist äh, näiteks äh, ja parandama võimalusi näiteks vahetussüsteemide abil, nagu meil on Taani ja Saksamaa vahel. Äh, suur tänu! Vielen Dank, Frau Kollegin Turunen. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit geschlossen. Zum Abschluss der Aussprache, Frau Kommissarin. Nii et sellega on see teema lõpetatud ja nüüd lõpetuseks saab sõna asepresident Reding. Ma tänan ja ma tänan raportööri proua Hirsi väga konstruktiivse lähenemisviisi eest ning ma tahaks öelda, et ma kuulasin seda teemat suure huviga, sest tegemist on minu valdkonnaga, küll kaksteist aastat tagasi ma tegelesin sellega. mina olin see, kes hakkas eh, taotlema liikuvust koolitusse, sest tol ajal eh, sellest veel ei räägitud ja mul on suur heameel selle üle, kuivõrd tugevasti nüüd Euroopa Parlament Eh, seisab selle väga tähtsa elemendi ees Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias ja ma tahaks öelda, et ka me tervitame väga seda raportit, kus tugevdatakse ja täiendatakse Euroopa Komisjoni eh, teatist juunist kaks tuhat kümme. tolles teatises me andsime oma panuse Kopenhaageni protsessi läbivaatamisse ja Brüke kommunikee on nüüd see Euroopa Liidu agenda aastateks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kakskümmend kutsehariduse ja kutsekoolituse vallas ja paljud ettepanekud, mis parlament on teinud, tegelikult eh, lähevad kokku nende tegevuste ja meetmetega, mida Brügge kommunikees on välja pakutud. tõesti, on vaja moderniseerida kutseharidust ja kutsekoolitust Euroopas, muuta see atraktiivseks, tähtis, et meil oleksid kvalifitseeritud õpetajad ja koolitajad, innovaatilised õppemeetodid innovaatiline infrastruktuur ja vahendid ja võimalused ja loomulikult ka liikuvus. noortele tuleb anda võimalus minna kaugemale oma liikmesriigi piiridest ja saada kogemus, mis on nende jaoks väga oluline, sest ainult nii meil tekib tõeline Euroopa haridus- ja koolituspiirkond. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on ka tagada sooline tasakaal ning aidata äh, halvemas olukorras olevaid rühmi kogu elukestva õppe kaudu, ka Leonardo da Vinci programmi kaudu. nii et kogu abi, mida me saame parlamendilt, selleks on väga teretulnud. ma tänan proua Redingit, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist ja järgmine istung toimub hommikul homme seitsmendal juunil üheksast üheni ja siis jälle kolmest